selle üle, kuidas olukorda parandada ja võib-olla võiksime kõik pädevused koondada ühte asutusse, ühte agentuuri, mis juba tegeleb sarnaste teemadega. suur tänu, käesolevaga on arutelud lõppenud, hääletamine toimub homme üksteist kolmkümmend. vastavalt äh, päevakorrale on äh, järgmiseks äh, punktiks äh, Mattia Grossi raport Euroopa ühtne transpordipiirkond Thank you, right. <clears throat> And the first uh, speaker is uh... suur tänu, nii et härra Kross võtab kõigepealt sõna ja palun. tänan, president volinik. transpordikomisjonis olid äh, meil arutelud äh, transpordi tuleviku üle meil oli nelisada kolmteist muudatusettepanekut, muutsime oma arvamust tugevalt, aga samas suutsime sõlmida ka kolmkümmend kaks kompromissi ja panime paika põhipunktid äh, tuleviku jaoks. kolleegid äh, komisjonis olid väga dialoogialtid ja tahaksin siinkohal tänada ka kõiki töötajaid, kes andsid oma panuse selleks, et meil oleks äh, ühtne raport ja kui me räägime transpordist, me räägime kümnest miljonist töökohast, viiest protsendist sisemajanduse koguproduktist. põhimõtteliselt me räägime sellest, mis igapäevaelus äh, puudutab kõiki kodanikke ja tegemist on Euroopa poliitika põhipädevusega. siin äh, valge raamat paneb õiged rõhuasetused energia, Äh, süsinikdioksiidi heitmed ähm, ja muud teemad. me tahtsime saata nõukogule välja selge sõnumi, me soovime Euroopa Liidu direktiivi korralikku rakendamist ja me soovime seda, et nõukogu ei ehitaks üles neid piire liikmesriikide vahel, mida meie oleme üritanud äh, lammutada minu jaoks on ääretult äh, oluline, et me arvestame majanduslikkuse aspektiga, keskkonnaga, ohutusega ja töötingimustega. tõhus transpordipoliitika peab olema just selline ja me piirdusime järgmise kümne aastaga tegime kolmkümmend üks selget äh, ettepanekut, näiteks äh, tänavaliikluse turvalisus meil on endiselt äh, neliteist äh, tuhat äh, surmajuhtumit aastas ja me soovime vähendada surmajuhtumeid ja raskeid vigastusi viiekümne protsendi võrra. samuti soovitame vähendada heitmeid võrreldes üheksakümnenda aasta tasemega kahekümne protsendi võrra. me soovime energia mitmekesisust, me soovime transpordi võrdsemat jaotumist, soovime keskenduda linnapiirkondadele, kus eh, elab kaheksakümmend protsenti kodanikest ja oluline on eh, muuta linnaliiklus eh, jätkusuutlikumaks, keskkonnasõbralikumaks, panustada rohkem ühistranspordile, jalakäijatele ja ratturitele. me ei peaks ootama kaua rakendamisega, kui me teame, et ilma raha investeerimata saaksime me säästa äh, kakskümmend protsenti. oleme nõus teie lähenemisega ühtsele Euroopa transpordi loomine, me soovime piirid äh, kõrvaldada, turud avada, me tahame, et transport oleks tõhusam, aga kui äh, mõelda nüüd maanteetranspordile, siis me ei soovi kõige odavamat transpordiliiki keskkonna arvelt, vaid me soovime õigustatud äh, hindu ja muid tingimusi, see kõik äh, loomulikult äh, toob endaga kaasa selle, et me peame koos komisjoniga olema sidusa transpordivõrgustiku poolt, tuleb aga panna ka paika teatavad rõhuasetused, me peame niinimetatud piiriefektist üle saama, me ei peaks liikmesriikidele äh, topeltraha äh, eraldama, me soovime välistada dubleerimist. Need on mõned näited selle kohta, millisena meie tulevikku näeme. igal juhul, härra volinik, äh, me soovime tulevikus äh, komisjoniga arutelusid jätkata nende meetmete rakendamisel, tänan. palun, härra volinik. Mr President, honorable members härra president, lugupeetud liikmed, ähm, komisjoni valge raamat äh, Teekaart Euroopa ühtsele transpordialale võeti vastu kahekümne kaheksandal märtsil kaks tuhat üksteist ja sellega on ära toodud meie visioon konkurentsivõimeliseks äh, ja ressursitõhusaks transpordisüsteemiks järgmiste aastate jooksul. ja tõepoolest ma tahaksin tänada härra Mathieu Grossi raportööri ja TRAN komisjoni liikmeid nendepoolse panuse eest äh, mida nad on andnud komisjonile selle tegevuse käigus. see kõik sai algus juba kahe tuhande üheksanda aastase teatisega, mis puudutas transpordi jätkusuutlikku tulevikku. ma usun, et tegemist on laiapõhjalise nõusolekuga, et me peame tõepoolest säilitama konkurentsivõimelise ressursitõhusa transpordisüsteemi. tegemist on olulise toetusega siseturule ja majandusliku integratsioonile kõikides piirkondades Euroopas, võttes arvesse ülemaailmset majandust transport on oluline majandussektor ka iseenesest, kus on kümme miljonit töökohta transporditeenustes ja veel kaheksa miljonit tootmises, kus äh, toodetakse transpordivahendeid. transport on oluline ka sotsiaalse ja territoriaalse sidususe saavutamiseks. seega ma olengi veendunud, et liikuvuse piiramine ei ole mõistlik alternatiiv selleks, et muuta transport kestlikuks. kuid ma olen veendunud ka selles osas, et kui me ei leia võimalusi, kuidas kasutada vähem energiat, kasutada puhtamat energiat, kasutades infrastruktuuri paremini, siis äh, meid sunnitakse sellise alternatiivi peale. valge raamat paneb paika sihid, mis puudutavad äh, CO, äh, kasvuhoonegaasi heitmete vähendamiseks ähm, ja siin on ka kümme eesmärki, kus pannakse paika meie edasised sammud kuni tähtajani. siin on ka nelikümmend algatust, mida komisjon kavatseb ette võtma praeguse mandaadi alusel selleks, et tegeleda transpordiprobleemidega. me oleme selle kavale pühendunud. komisjon juba aastal kaks tuhat üksteist on andnud kahe, kakskümmend protsenti tulemustest, mis on Valges Raamatus ära toodud ja nendest on mitmed päris olulised eesmärgid. ma tahaksin jätkata äh, vastavalt laiapõhjalisele toetusele mitme olulise ettepaneku arendamist, näiteks nagu äh, transpordi väliskulusse seistamist, äh, ühtne Euroopa taevas äh,, sinine vöönd merenduses, kestlik äh, linnaliikluse kava ja siseturu äh, toimimine transpordivaldkonnas. nagu komisjon on oma töökavas öelnud, siis ma kavatsen äh, järgmisel aastal ka algatada uusi meetodeid. raudtee peaks olema võimalus, kuidas me saaksime välja arendada Euroopa ühtse raudteeala ja me peaksime andma ka omapoolse panuse äh, puhta kütuse sõidukite äh, rakendamiseks ja meil on ka prioriteedid, mis on seotud innovatsiooni ja tehnilise arenguga. me teeme ka lisasamme selleks, et äh, välisi kulusid seista ja äh, Äh, vältida maksudega seotud moonutusi. ma loodan, et ma saan loota parlamendi jätkuvale toetusele selleks, et valget raamatut ellu rakendada. suur tänu! härra Sonik. sport jest fundamentem naszej gospodarki i społeczeństwa, przyczynia się do wzrostu transport on meie majandustegevuse aluseks, annab panuse majanduslikule kasvule, loob töökohti. transpordi areng peab olema kestlik ning peab olema seotud rahvusvahelise koostööga. Euroopa äh, transpordisüsteemide juhtimine peab parandama konkurentsi Euroopas, suurendades meie atraktiivsust, sellest saab toimida ainult siis, kui me äh, kaotame ära piirangud äh, transpordi vabale liikumisele liikmesriikide vahel antud dokumendis toodud arvamuse põhjusel ma ütleksin, et me peaksime valima need tehnoloogiad välja, mis põhinevad mittefossiilsel kütusel, mille põhjal tekib vähem heitmeid. vajadus piirata energia ja kütuse kasutamist, toetades keskkonnasõbralikke transpordivahendeid või kasutades kütusesäästlikku eh, tehnoloogiaid tähendab, seda me peaksime toetama innovatsiooni ja uusi avastusi transpordivaldkonnas. me peaksime äh, ka töötama välja uu-, infra-, sobiva infrastruktuure uutes liikmesriikides ja ka teedeehitus peaks olema kaasatud mitmeaastase finantsplaani. suur tänu äh, ja härra Karins. president, äh, volinik, Euroopa Liit on äh, olukorras, kus me oleme suures sõltuvuses naftatoodetest. me impordime neid äh, kaheksakümne protsendi osas ja transpordi valdkonnas oleme me liialt sõltuvad imporditud äh, toorainetest. Neid importe tuleb meil vähendada, see on põhieesmärk, aga kuidas seda teha? on kolm võimalust. meil tuleb olemasolevaid kütuseid tõhusamalt kasutada, meil peab olema kõrgem bioloogiliste kütuste tase, me peame kasutama paremini hübriidtehnoloogiat ja elektrimootoreid. austatud kolleegid, ma toetan seda raportit. raport äh, vähendab meie sõltuvust transpordi valdkonnas ja ma kutsun kõiki üles seda raportit toetama. tänan. allows me not to have to pronounce his name. So the next speaker is Mr Koch. järgmine, järgmine kõneleja ei ole kojas, seetõttu ma ei pea ka tema nime hääldama, nii et annan sõna ülejärgmisele härra Kochile. Tiiter Koch, palun, jah härra president, volinik, austatud äh, kolleegid transport äh, on äh, paljude jaoks äh, suureks koormuseks, mis toob endaga kaasa müra ja keskkonnamõjud, aga liikuvus on väga vajalik, et meie ühiskond toimiks siseselt ja et meie riigid saaksid omavahel suhelda liikuvus on äh, individuaalne vabadus, äh, see on põhivajadus äh, ja seda tuleb eriti edasi arendada veel eakate ja puuetega inimeste huvides. me täname komisjoni nägemuse eest Valges Raamatus, olgugi et kõikide punktidega me ei saa ka nõus olla. meil on vaja puhtamat ja tõhusamat transporti, seda ei tohiks suvaliselt piirata või ümber kujundada tänan äh, ja kiidan raportööri Mathieu Grossi, kellel õnnestus äh, panustada lisaväärtusele transpordipoliitikas ja töötada välja konkreetsed ettepanekud, ilma et küsimärgi alla oleks sattunud äh, tehnoloogia avatus. oluline on panustada info- ja kommunikatsioonisüsteemidele, kaubandus, transpordiahelatele äh,, ja muule sellisele. tervitan äh, seda, et äh, võeti äh, selge seisukoht seoses pikkade suurte veokitega. ja mis puudutab neid pikki veokeid, siis meil peaks olema jagatud pädevus liidu ja riikide tasandil. oluline on et liikmesriigid saaksid ära kasutada oma lähimuspõhimõtet ja seda just lubade andmise protsessis meil tuleks vältida selle kõige toomist liidu tasandile, mis tooks endaga kaasa liigset bürokraatiat, meil tuleks panna paika uus tüübinimetus ja nendel suurtel veokidel peaks olema ka vastavad ähm, ohutusseadmed äh, paigaldatud äh, ja ka vastavad keskkonnaseadmed. Äh, järgmisena proua Senalova, palun. lugupeetud härra Volig, lugupeetud kolleegid tegemist on väga olulise dokumendiga, mis paneb paika transpordipoliitika edasise suuna. tegemist on väga hea materjaliga, hea dokumendiga meie diskussioonide jaoks, kuid see annab ka raamistiku äh, lühike, lühikese aja, keskpika aja ja pikema perspektiivi jaoks ning me tõepoolest loodame, et äh, komisjon paneb paika konkreetsed eesmärgid aastast kaks tuhat kakskümmend. on oluline võtta arvesse ka praegust olukorda, sest Euroopa poliitika peab põhinema varasematel dokumentidel ning peab peegeldama praegust infrastruktuuri olukorda kõikides liikmesriikides. nii et me tõepoolest pöördume komisjoni poole, et nad esitaksid oma analüüsi aastaks kaks tuhat kolmteist hiljemalt Euroopa ühtekuuluvuspoliitika instrument peab äh, tagama seda, et infrastruktuur kõikides liikmesriikides on harmoniseeritud, näiteks ohutuse põhimõtet silmas pidades, kaasa arvatud ka siis selle valdkonna töötajate õigused, sellepärast et tegemist on valdkonnaga, kus töötab umbes kümme miljonit inimest. ning äh, tegemist on tööjõu äh,, tööohutuse valdkondadega, transport on seotud inimestega, ehk siis äh, nende inimeste töötingimused peavad äh, vastama sellele, kui äh, äh, traagiline võib olla selle töövaldkonnaga seotud õnnetused. me peaksime siin silmas pidama pikaajalisi eesmärke ja ma usun, et on oluline et me jõuaksime ühele arvamusele nende nõuete osas, kuidas me saame toetada kestlike transpordivahendite kasutamist kõikidel distantsidel. ma olen nõus komisjoniga, et kui meil on tegemist pikema distantsiga, siis meil oleks vaja üle-euroopalist lähenemist. ma tahaksin tänada transport, trans- äh,, raportööri esitatud kompromissettepanekute eest ning ma usun, et tegemist on ettepanekuga, mida enamus teist on valmis toetama homme. proua Maister tänan, president, volinik, austatud äh, Mathieu Grosch. me oleme tõesti teinud head tööd. meil oli nelisada kolmteist muudatusettepanekut ja meil on kolmkümmend kaks kompromissi ja laias laastus me olime kõik äh, nendega nõus, nii et me saame transpordile läheneda ka ühtselt, loomulikult äh, fraktsioonid on meil eriarvamused detailides, aga üldiselt äh, oleme me kõik arvamusel, et transport on oluline, see on siseturu selgroog, see on Euroopa poliitika aluseks, me soovime säilitada isikute, teenuste ja kaubade vaba liikumise ja meil on loomulikult vaja teha siis ka vastavaid edusamme. võib öelda, et meil on vaja kõiki transpordivahendeid, transport peaks olema keskkonnasõbralikum ja ohutum ja selleks, et edendada siseturdu, on meil vaja erinevaid äh, transpordiliike, olgugi et äh, üks võib-olla põhjustab rohkem heitmeid kui teine. põhimõtteliselt on vähe punkte, kus me oleme eriarvamusel, üks punkt on need äh, pikemad veoautod, niimoodi elegantselt öelduna, aga meil oleks siin vaja ja tõesti, äh, et äh, veoautod oleksid äh, rohkem pi-, mahutavamad, et nad oleksid pikemad, kõik ei ole selle poolt, aga igal pool jah, seda ei soovita, seda ei pea saa ka peale suruda, tahaksin viidata veel ühele muudatusettepanekule, mis me oleme hiljem sisse toonud, aga ma arvan, et see on õige ja peaks saama suure heakskiidu. me ei soovi et äh, komisjon näiteks äh, raudteepaketis äh, räägiks midagi võrgustiku ja selle siis omaniku ja kasutaja vaheliste suhete ettekirjutamisest, vaid me vastupidi soovime, et need suhted oleks lahti seotud. suur tänu ja jääme ära ootama homset hääletust. tänan, härra Kraamer, palun. president, volinik, austatud kolleegid eriti tahaksin tänada Mathieu Grossi, kes organiseeris äh, hea koostöö ja saavutasime ka häid tulemusi. liikuvust muutmata ei saa me võidelda kliimamuutuse vastu ja siis ei ole ka lastel mingisugust perspektiivi siin elu jätkata. alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend on äh, tööstuses äh, vähenenud äh, tarbimine kolmkümmend neli protsenti, äh, kodumajapidamistes neliteist protsenti, aga transpordis teatud valdkondades on nüüd heitmete osakaal hoopiski kasvanud ja me ei saa investeerida miljardeid äh, teatud valdkondadesse, kus heitmeid vähendatakse ja siis lubame transpordi mõnedes valdkondades heitmetel kasvada. kui me tahame vähendada nüüd äh, heitmeid äh, kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis me peame võtma võrdlusaluseks aasta kaks tuhat kaheksa, mitte aasta tuhat üheksasada üheksakümmend ja palun komisjonil ka see ettepanek ka üle võtta, me peame tegutsema kiiresti. väga hea on see, et me oleme sisse toonud siin äh, väliskulude sisestamise lennuliiklust äh, subventsioneeritakse maksumaksja rahaga Nad saavad kolmkümmend miljardit, kuna väidetavalt on tõstnud lennukikütuse äh, äh, hind ja nüüd äh, samas raudtee maksab selle kõik kinni ja meil on ka maanteel eraldi kiirteede kasutamise tasud. edasi ja mis puudutab neid äh, piikiveokeid, siis siin on meil eriarvamusi ähm, ja on eriarvamusi ka selles osas, äh, kui palju on liikunud liiklust maanteelt raudteele ja nii edasi. suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, kuid kahjuks ei äh, muuda selle raporti põhialust ehk siis komisjoni valget raamatut. ma tahaksin olla õiglane komisjoni dokumendi suhtes, sellepärast et siin on ära toodud positiivseid soovitusi, mis tähendab, meil on vaja täielikult funktsioneeritud multimodaalse võrgustiku, nii me peaksime ka ähm, Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi kaasajastama. kuid siin on ka äh, suuri probleeme minu arvates. komisjon leiab, et suurem regula-, reguleeritus on äh, see õige vastus kui me vaatame seda, et usalduse küsimus on kõige olulisem teema, siis viimane sõnum, mida me tahaksime saata, on see sõnum, mis piirab kasvu. siin me räägime töötingimuste, sotsiaaltingimuste harmoniseerimises selles sektoris ja need ei ole mõistlikud. mida me peaksime tegema, on see, et me eemaldame karistava seadusandluse, mitte ei lisaks siia midagi juurde. lisaks sellele raportis on viidatud täiendavatele maksu, maksudele teatud transpordiliikides ja see annab antud sektorile kindla sõnumi. me räägime ka maanteetollidest ja ma tahaks teada, kuidas komisjoni arvates see ei saa olla vastuolus nende poolt välja toodud eesmärgiga mitte takistada liikuvust eest. seesama puudutab ka nende sõidukite äh, kaot-, kõrvaletõrjumist linnakeskus, mis kasutavad äh, tavapäraseid sisepõlemismootoreid. me leiame, et praegu on tegemist majanduslikult raskete aegadega, siis need eesmärgid on väga keerulised ja äh, siin ei peeta kinni subsidiaalsuse põhimõtetest, aga meil on võimalus edastada sobivat sõnumit ettevõtetele, me tahame toetada siseturgu, toetada kasvu, aga selle asemel on dokument, mis on äh,, mõjub halvasti ettevõtetele, meie majandusele, seega meie kodanikele, suur tänu. härra Tussas. πολιτική της απελευθέρωσης και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς μεταφορών της Ευρωπαϊκής transporditoiru poliitiline liberaliseerimine on nüüd äh, selline, et rahvas on müüdud äh, kontsernidele maha. meil on äh, sellised tööhõivemeetmed, mis ei austa töövõtjaid, ohutusstandardeid lahjendatakse ja see kõik mõjutab nüüd nii reisijate kui ka kaubavedusid ja erinevaid transpordiliike. väga halvad on mõjud ka keskkonnale ja rahvatervisele, näiteks Kreekas mõjutab see laevandust ja lennundust. nüüd on äh, pakutud äh, nendele transpordiliikidele palju riigi toetust äh, ja on välditud äh, seda, et äh, kui äh, sõita Kreeka saartele, siis on hinnad teatavalt reguleeritud, samas töövõtjate õigused ei ole kohaselt kaitstud, kõik kriteeriumid lähtuvad sellest, mida soovivad kontsernid ja mitte sellest, mida soovib rahvas. härra Imbrassas kolleegid, ma sooviksin tänada raportööri suurepärase töö eest. transpordiküsimus on väga oluline Euroopa linnade ja piirkondade jaoks, see loob töökohti ning ühtlasi aitab, kas, aitab tõhustada meie ühisturgu, see on oluline osa kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, programmist seotud innovatsiooni äh, keskkonna ja muude selliste küsimustega. ma olen täiesti nõus sellega, et paljud liikmesriigid alahindavad transpordipoliitika lisandväärtust ning äh, nad ei saa aru, et on vaja ka, äh, ka, äh, ka evitada kasutusele võtta direktiive ja neid rakendada. meil on vaja Ehm, ühendada omavahel transpordisüsteemid uutes ja vanades liikmesriikides. meil äh, on äh, vaja ka üle vaadata nende taristute ehm, ehm, olukord. Euroopa transport sõltub äh, ressursside efektiivsest ärakasutusest, aitäh. aitäh ilmselt ei ole see Brüsselisse veel jõud-, kohale jõudnud, et Euroopa on raskes majanduskriisis. see raport äh, mille eesmärgiks on luua järk-järgult Euroopa äh, ühist äh, ühistranspordisüsteemi, selle eesmärgiks on lihtsalt äh, maksta subsiidiume trans-, äh, raudtee-ettevõtjatele, ma ei ole raudtee vastu. see, et äh, Brüssel ei tea, milline on tegelik majanduslik reaalsus, ei ole mingi üle, mingi üllatus ja siin ei esitata üldse kõige olulisemat küsimust, et mida Euroopa kodanikud saavad nende miljardiliste invest-, investeeringute eest Äh, Brüsseli eliidi eelarvamused lähevad äh, väga kalliks maksma kodanikele ja juba praegu tuleb äh, Euroopa raudteeettevõtjaid väga palju subsideerida. hoolimata nendest subsiidiumidest me näeme, et raudteeturu osakaal on järjest vähenenud. kodanikule meeldib rohkem lennata või autoga sõita ja neid kulusid me peame ikkagi kinni maksma see, meil on olemas äh, kliima muutumiste äh, probleemid ja vaja on tagada tõhus lennuliiklus, tõhus autoliiklus, äh, kliima ettekäände tõttu eelistatakse raudteed lennuliikluse ja autoliikluse arvelt, me peaksime hoolitsema selle eest, et maksuraha kulutatakse selleks, mm, mis tagab kõige suurema panuse Euroopa kodanike heaolusse mul on härra Kraamerilt sinise kaardi küsimus. Äh, proua saadik, kas te oleksite valmis vastama sinise kaardi küsimusele, jah? härra Kraamer, teil on sõna. Te ütlesite, et äh, eelistatakse raudteed. kas te teate, et äh, raudtee peab täielikult maksma kinni oma elektritarbe, kõikvõimalikud veturid ja öö, ähm, Äh, muu veeremi, kas te teate, et äh, raudteedel on ette nähtud ka kasutustasud äh, iga äh, veduri jaoks äh, nende, nende piirmäära ei ole kir-, äh, ette kirjutatud, äh, aga raudteed, autotranspordis on liikmesriikidel vaba voli kasutustasusid võtta või mitte, miks võivad Äh, koolilapsed äh, äh, takso hinnaga lennata teistesse metropolidesse, aga autotranspordi puhul, aga raudteetranspordi puhul ei, on hinnad kõrged. kallis kolleeg, ma tean täpselt, et me oleme selles osas täiesti erineval seisukohal, kuid ei saa eitada seda, et raudteetransporti subventsioneeritakse ja maanteetaristut Äh, tuleb omavahenditest varastada täpselt samamoodi nagu ka õhutransporti ja kui te tahate võrdset kohtlemist, siis see peab kehtima ka taristu kohta. suur tänu ja järgmisena härra Pirker, palun. lugupeetud härra president, härra volinik, kallid kolleegid transpordi valge raamat taristu osas Euroopa Parlament äh, soovib ka paremini transpordivoogusid suunata, sellepärast et meie majandus kasvaks, et majanduskasv suureneks ja et samal ajal arvestatakse ka keskkonnaga. härra Grosch on teinud suurepäraseid ettepanekuid raportöörina ka näiteks selle kohta, kuidas erinevaid äh, transpordivahendeid optimaalselt äh, kasutada ja neid omavahel kombineerida on täiesti selge, et mitte kõik äh, transpordivahendid ei äh, ole mõistlikud kõikide liikmesriikide ja kõikide regioonide jaoks. ma tooksin siin näiteks välja ka need suured äh, gigaveokid, mis on kuni kolmandiku võrra suuremad kui praegused, praegu lubatud raskeveokid. minu koduriigi jaoks oleks nende ülisuurte veokite kasutamine rahvamajanduslikus mõttes täiesti mõttetu sellepärast, et taristut tuleks kohandada nende kasutamiseks. me peaksime tugevdama sildasid, äh, autoparklaid, ringteid ja umbes üks miljard eurot tuleks kasutada selleks ümberehituseks. Nende muudatusettepanekutega, mis me tegime, õnnestus meil tegelikult ära hoida see, et kogu Euroopas on need ülisuured veokid lubatud, liikmesriigid ise saavad tulevikus otsustada, kas nende territooriumil on lubatud nende suurte veokite kasutamine. Rootsi puidutranspordi ja puidutööstuse jaoks head olevad küljed ei pruugi olla head Austria transiidisektorile. ja sellepärast on mul väga hea meel, et me jõudsime kompromissile ning et liikmesriigid ise võivad otsustada, kas nad soovivad neid äh, transpordivahendeid oma teedel näha või mitte. suur tänu ja nüüd härra Elka Trui, palun lugupeetud president, kallid kolleegid, härra volinik, see raport on väga tähtis Euroopa Parlamendi jaoks, sest tegemist on juhisega järgnevate aastate jaoks ja ma tahaksin raportööri südamlikult tänada tema lähenemise eest, ta tõesti väga tähtsates küsimustes jõudis kompromissidele. tahaksin tõstatada kolm küsimust. esiteks sotsiaalne dimensioon transpordisektoris, me ei tohi seda ära unustada. järgnevatel aastatel ei saa me transporditurgusid liberaliseerida ja avada, aga samal ajal mitte midagi teha sotsiaalvaldkonna jaoks. minu jaoks on sotsiaalvaldkond väga tähtis, meie fraktsiooni jaoks on see tähtis ja meie jaoks on tähtis, et Euroopa Komisjon kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ka väga selgelt uuriks välja, milline on turu seisukord ja kuidas see mõjutab ka sotsiaalvaldkonda ja seda kõikide transpordivahendite puhul. sest ainult niimoodi on meil võimalik saada võrdne lähtekoht kõikidele kõikidele transpordisektori osapooltele. see on väga tähtis, tagamaks võrdsus. peale selle peab äh, transpordisektor muutuma jätkusuutlikumaks. kui me seda ei tee, tuleb keskkonnakaitse osas maksta väga kõrget hinda, meil ei ole ühtegi imevahendit äh, meil on vaja paremat energiasegu, me peame looma stiimuleid hinna kaudu, peame kasutama tehnoloogia arengut selleks, et saavutada jätkusuutlikkus. raportöör on selle kohta ka teinud päris häid ettepanekuid, siis tehniline koostalitusvõime, eriti just äh, raudteetranspordi osas, aga mitte ainult seal, sest raportöör mainis näiteks ka õhutransporti. siin on meil tõesti võimalik veel päris palju ära teha ja süsteemi tõhusamaks muuta. meie tähelepanu on põhiliselt koondatud raudteetranspordile, näiteks Taalisel on seitse erinevat julgeolekusüsteemi selleks, et kolmes erinevas riigis oleks võimalik äh, veeremetega sõita. nii et see on näiteks küsimus, kus me saaksime veel midagi ära teha. suur tänu, järgmisena härra Siile volinik, kolleegid, ma sooviksin kõigepealt tänada härra raportööri eh, tema tubli töö eest. väga raske oli leida tasakaal erinevate prioriteedide ja huvide vahel, üle saja muudatusettepaneku esitati. samuti oli raske leida tasakaal ehm, erinevate transpordisektorite arengu ja ähm, samuti äh, keskkonnanõudmiste äh, ja erinevate kulude vahel. raport äh, hõlmab endas positiivseid samme, mis puudutavad taristu arengut, samuti ka tegeleb Euroopa trans-, transpordituru arengu ja fossiilkütuste küsimusega, kuid meil on siiski raske üldist tendentsi toetada selle raporti puhul äh, ehk siis äh, uute Euroopa määruste äh, paikapanemine, ilma et võetakse arvesse neid erinevusi liikmesriikide vahel. suur tänu teile! suur tänu ja nüüd härra Ferreira. suur tänu teile, härra president. taas kord meil on head eesmärgid, kuid samas äh, kavatsused on erinevad. meil on Mm, väga palju erinevaid eh, eesmärke sellega seoses, eh, näiteks eh, koostalitusvõime ja keskkonnakaitse, kuid me peame endale selgeks tegema, mida me tegelikult tahame. kuid samas, mida see kaasa toob, kas erastatakse kõik, mida või erastada võimalik on? kas, kas reisijate julgeolek ei, ei kannata selle läbi? igal riigil on erinevad vajadused erinevad tingimused. Nende areng on erinev ning küsimus on siis selles, milliseid äh, huve täidab selline äh, transpordivõrk. tundub, et äh, erinevad ettevõtted soovivad oma odavate teenustega turu üle ujutada ning see on väga erinev praegusele VKE-de ja riigiettevõtete tegevusele, nagu näiteks toimub Portugalis suur tänu teile. suur tänu. härra Kantšan. Grazie, grazie, president. suur tänu teile. homme me eh, võtame vastu selle olulise raporti Euroopa transpordi tuleviku jaoks, kuid eh, meil on juba äh, Eh, siin eh, tehtud ettepanekuid ka eh, tulevasteks õigusloomelisteks tekstideks? kõige olulisemad punktid on tõelise ühisturu loomine transpordisektori jaoks, et administratiivsed ja tehnilised barjäärid kaoks ära ning aitaks kulusid vähendada praegune transpordisektori olukord ei ole aktsepteeritav, sest praegusel hetkel tõkked endiselt kehtivad ja seda kakskümmend viis aastat pärast seda, kui eh, hakati turgu reguleerima. riik, liikmesriikide turud tuleb avada, eriti puudutab see reisijate transporti taristutest on juba räägitud, eriti olulised on piiriülesed taristud. ja praegusete eelarvevahenditega, kas meil on võimalik saavutada kõike seda, mida me saavutada soovime? nüüd on hakatud veel minema kaugemale praegustest garantiisüsteemidest, mis antud hetkedel ei ole piisavad selleks, et kriisiga ühele poole minna. me peame minema projektidest kaugemale, me peame mõtlema näiteks maantee turvalisuse peale, peame mõtlema tõesti koostöövõime peale ning samuti ka struktuuriküsimuste peale. siin on äh, teisigi küsimusi, nagu näiteks äh, äh, ühtne haldus Euroopa transpordile, äh, volinik on rääkinud ambitsioonikatest ettepanekutest, ootame teid huviga, aitäh teile! proua Ulfskog. talman, komisjonär, eh, den här rapporten handlar om de stora behoven inom transport. suur tänu! härra president, see raport räägib siin transpordisektori vajadustest, miks me ei tee midagi ära selleks, et pikaajalised investeeringud omavahel ühendada, selleks, et võidelda ka pikaajalise tööpuuduse vastu. me peaksime eh, TEN võrkudele andma tõesti selge hoo sisse selleks, et eh, panna nad tööle, vähendada heitmeid ja teisiti meil ei ole võimalik äh, kahekümne aasta jooksul ka kahtekümmend protsenti CO2 heitmeid vähendada. samas me teame, et tegelikult heitmeid tuleks isegi rohkem vähendada. meil on peale selle vaja veel ka rohkem õiglast konkurentsi, me peame tegelema ka sotsiaalse dumpingu küsimusega, sellepärast et sellel on väga suur mõju öö, äh, transpordisektorile ja see toob endaga ka kaasa öö, Äh, õnnetusi, seepärast on meil vaja ka rohkem õhutus, nõu-, ohutusnõudeid. nii et meil tegelikult on vaja pikemaajalist perspektiivi, meil on vaja suuremaid investeeringuid, meil on vaja rohkem turvalisust teedel ja meil on vaja ka korralikke tingimusi. sest väga paljud äh, sest tähtis on see, et äh, erinevust tunneksid nii transpordisektoris töötavad kui ka inimesed, kes kasutavad taristut. suur tänu, järgmisena härra Flašak, palun. aitäh. suur tänu. Äh, tõkete kaotamine äh, kaupade, teenuste ja isikute vabas liikumises on meie prioriteet. sellepärast on meil vaja seda ühtset transpordipiirkonda, meil on vaja telgi, mis võimaldaksid meil luua ähm, mitmemodaalse võrgustiku, sellepärast ma arvan, et on täiesti mõistlik, et Valge Raamat äh, nimetab äh, äh, erinevusi, ähm, mis on transpordisüsteemis Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. aga need ähm, aga puudu jääb konkreetsetest meetmetest, et neid erinevusi kõrvaldada. mulle ei jää muljet, et komisjonil oleks selge nägemus äh, selle valdkonna poliitikast, ma ootaks, et toodaks välja konkreetsed meetmed, millega oleks võimalik korvata neid puudujääke erinevate Euroopa Liidu äh, piirkondade vahel. jällegi äh, saavad samad liikmesriigid äh, kõige suurema osa abirahadest, ehkki juba praegu saavad need riigid kümme miljardit eurot, mis aga peaksid minema nendesse riikidesse, mis selles valdkonnas on vähem arenenud. aitäh, härra Pahv, palun! Äh, härra juhataja, härra volinik, lugupeetud kolleegid, nii olulise ja kõikehõlmava teema puhul, kui äh, transpordisektori valge raamat, on risk äh, väga äh, suur äh, et me oleme jälle sellise jõulupuu ees, mille all igaüks soovib oma lemmikteemasid näha. kui me vaatame seda olukorda, siis me võime kindlasti õnnitleda meie raportööri Mathieu Grossi, tal õnnestus mitmesajast muudatusettepanekust välja töötada sidus äh, tekst, äh, kus on ära toodud äh, transpordisektori tuleviku jaoks olulised e-, ettepanekud, ma tervitan ka seda, et nii olulistes küsimustes nagu sotsiaal- võrdsed tervishoiutingimused mm, on äh, töötajate jaoks on samuti välja toodud, see on eriti oluline, võttes arvesse transpordisektorite töötajate äh, vähesust ja seda, äh, selle vastu tuleb võidelda, kui me oluline on see, et kabotaaži maanteetranspordis lubatakse ainult siis, kui välditakse sotsiaalset dumpingut ja hinnadumpingut ma tervitan seda, et liiklusohutusele on samuti oluline koht leitud. liiklusohutus meie maanteedel on äärmiselt oluline teema, me peame sellega tuge-, tulevikus tegelema. mõningates asjades olen, asjade suhtes olen ma kriitiline. mulle oleks meeldinud see, kui oleks rohkem tähelepanu pööratud transpordi viimisele maanteedelt veeteedele ja raudtee, raudteedele, sellepärast ja väga kriitiline olen ma ka raudteesektori edasise eh, mm, liberaliseerimise suhtes me peaksime eh, veel ära ootama, me peaksime veel ootama sellega. meil on vaja lahendada konkurentsiprobleemid selles valdkonnas, aga tegemist on hea raportiga, ma loodan, et eh, see Äh, raport ei jää lihtsalt soovinimekirjaks, vaid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks õnnestub meil saavutada äh, oma eesmärke ja et need ettekujutused on tõesti saanud tegelikkuseks, aitäh! tänu, härra Barnio! Euh, aitäh, härra raportöör, äh, lugupeetud volinik, aitäh kõigepealt meie raportöörile selle kon-, konsensusliku lähenemise eest, mida ta näitas üles raportit koostades, ma tahaksin tervitada ka proua Sehnalovat, kes äh, ei soovinud äh, siidlasse teksti ette mm, sisse kirjutada sadamateenuste liberaliseerimist. lugupeetud volinik, palun lubage mulle järele jäänud äh, minuti puhul öelda, et ma ei olnud tegelikult rahul teie sõnavõtuga ja ma kohe selgitan seda. kahe tuhande 2000 Eh, esimese aasta valge raamatuga võrreldes hoolimata kõigist ette, mm, edusammudest kümme aastat hiljem äh, ei ole meie transport eh, endiselt veel jätkusuutlik. ja ma arvan, et teie kahekümne kaheksanda märtsi ettepanek ei lähe piisavalt kaugele, seal ei ole piisavalt palju konkreetseid ettepanekuid. ma sooviks, et arutelus, mis järgnes, järgneb meie eh, teekaardi vastuvõtmisele, võiksite te kauge, pigem välja tulla konkreetsete ettepanekutega, mis või, mis näiteks puudutaks CO2 heitme kahekümneprotsendilist vähendamist või siis saastaja maksab kahjud põhimõtte rakendamist kõigi transpordiliikide puhul. Te ütlesite, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks võivad äh, liikmesriigid välja käia äh, tuhat viissada miljonit eurot. kuidas äh, oleks võimalik lühiajalises perspektiivis leida vahendid meie äh, Äh, teekaardi eesmärkide saavutamiseks, kuidas äh, tagada liikmesriikide poolne rahastamine, aitäh! härra Foster, teil on kaks minutit, proua Foster, tänan teid! ja aitäh ka volinikule, jätkusuutlik transpordisektor on Ühendkuningriigile ja kogu Euroopale väga tähtis, kuid kõige tähtsam on õige transpordipoliitika, see garanteerib konkurentsivõime, majanduskasvu ning äh, kõrgema tööhõive see tähendab, et meil on loomulikult pikaajalist visiooni transpordipoliitikast garanteerida eh, selle eh, sektori kasv on suur väljakasv, väljakutse, me peame seda arutama, eh, kuidas kõige paremini eesmärkideni jõuda, kuid ma olen siiski mures. raport ei ole praegu tasakaalus. pakutakse teatud lahendusi transpordi Ehm, sektori probleemide lahendamiseks ning see on muudkui uued äh, õigusaktid äh, ja neid tuleb aina juurde, see on väga koormav, see toob kaasa suuremad kulud nii riigi, rahvusriigi kui Euroopa Liidu tasandil ja kust see raha tuleb? miks mitte vaadata äh, ähm, teisi alternatiive, nagu näiteks paremate tavade jagamine. me peame arvesse võtma ka paljude sektorite jõupingutused oma jalajälje vähendamiseks, nagu näiteks äh, lennundussektoris on tehtud selleks väga suuri jõupingutusi, kuid seda ei äh, tunnistata, eriti mitte äh, teatud liikmete poolt selles kojas. mis puudutab ühtset Euroopa taevast, mida me väga, väga toetame minu fraktsioonis, see on äh, suurepärane võimalus äh, liigse äh, koormuse vähendamiseks, me peame lihtsalt tegema kõik selleks, et liik-, liikmesriigid asjaga tegeleks, sellega on kindlasti ka volinik nõus. kokkuvõttes, kui me soovime arvat-, pidada ennast mõistlikeks parlamendi liikmeteks, siis me peame vaatama, millised initsiatiivid on tõeliselt prioriteetsed, mis äh, Ähm, vähendaks koormust meie eelarvele, mis toetaks tööstus ning aitaks, aitaks samuti ka meie valijatel äh, liikuma pääseda. suur tänu ja järgmisena härra Koša. suur tänu, et mulle sõna andsite, härra president, kallid kolleegid. kolleeg Kross on suurepärase raporti koostanud ja ma loodan, et see raport ähm, lükkab hoo sisse ka transpordisektorile ning annab ka suuna tulevasele arengule. mul on juba mitu korda olnud võimalus välja öelda oma arvamus, nimelt see, kui tähtis on jätkusuutlik, keskkonnasäästlik, kõiki kaasav äh, transpordisektor. üheks tähtsaks osaks selles on see, et me töötaksime välja ühise harta, mis paneb paika reeglid erinevatele transpordiliikidele ja transpordisektoritele. ma tänan raportööri selle eest, et tema raportisse on kaasatud ka puuetega inimesed. ma ei taha täna aga rääkida mitte ainult puuetega inimestest, sellepärast et me teame, et Euroopas on meil ühiskond, mis üha enam vananeb. ning äh, siin parlamendis oleme ka meie keskendunud selle probleemiga, me näeme, et inimeste vajadused muutuvad äh, teistsuguseks ja me peame oma õigusloomelistes protseduurides ka sellega arvestama. tulevikus on meil suure tõenäosusega üha rohkem vaja selliseid transpordivahendeid, mis arvestavad puuetega inimeste ja vanade inimeste vajadustega ning meil tuleb juba praegu luua tingimused nende vajaduste täitmiseks. seepärast on väga tähtis, et Euroopa Komisjon kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses teeks ka vastavad ettepanekud, suur tänu! suur tänu ja järgmisena härra Ertuk, teil on sõna, palun. jah, suur tänu, härra president. lugupeetud volinik, kallid kolleegid transpordi valge raamatu ettepaneku tegi Euroopa Komisjon selleks, et Euroopa transpordipoliitika aastat äh, paika panna ja järgnevaks kahekümneks või neljakümneks aastaks eesmärgid paika panna. ja ma saan aru, et nelikümmend aastat on tõesti võib-olla pikk ajaperiood, kuid juba praegu tuleb meil tõesti mõelda selle peale, sellepärast et transpordiprojektid tavaliselt vajavad pikka planeerimisperioodi ja sellepärast ma äh, olen väga tänulik komisjonile sellele kaugeleulatuva nägemuse eest. kui ma vaatan siin komisjoni eesmärke, mida ma toetan, nimelt et suurem ohutus, nutikad äh, transporditehnoloogiad, parem äh, transpordi suunamine, äh, kaudsete kulude kaasamine ja see, et transport peab muutuma veelgi keskkonnasäästlikumaks olen selle kõigega nõus, siin on tõesti väga häid ettepanekuid tehtud, mulle näiteks väga meeldib siin keskkonnasõbralik linnaliiklus aastaks kaks tuhat viisteist väga tähtis on vähendada ka kasvuhoonegaase edaspidigi ning seepärast tahaksin seejuures välja tuua ka siseveeteede välja, taristu väljaehitamise, näiteks Donau puhul tuleb tõesti pöörata tähelepanu sellele, et loodus ei kannataks ning tsiteerin hea meelega kolleeg Kraamerit, kes alati väga õigesti on öelnud, et laevad peavad kohanduma jõega, mitte vastupidi ja lõpetuseks on mul väga hea meel veel kord tõdeda, et on tehtud väga häid muudatusettepanekuid ja tänan ka raportööri selle eest, et ta oli nii kompromissialdis kolleeg. ning lõpetuseks tahaksin veel mainida, et mul oleks meeldinud, et kui need kolmsada, kolmesaja kilomeetri lähenemine äh, kaubaveolt, äh, kaubaveolt äh, teedelt oleks läinud läbi, siis oleks mulle väga meeldinud. ja nüüd äh, vaba mikrofon, väga palju on kolleege, kes soovivad äh, sõna saada, üritame võimalikult paljudele sõna anda, kuid nagu te teate, kui minut on täis, võtame teilt mikrofoni ära. kõigepealt äh, saab sõna härra Teixeira. suur tänu teile, härra president ma sooviksin tänada härra raportööri tema suurepärase töö eest, eriti hea on see, et meil on võimalik iga-aastase kontrolli käigus vaadata, milliseid edusamme on tehtud ning eesmärke lähendada reaalsele olukorrale liikmesriikidel. ainult nii on meil võimalik kindlaks teha, et need meie eesmärgid tõesti eh, eh, ka eh, leiavad saavutamist kõige olulisem on teha tööd üle-euroopaliste transpordivõrkudega. me peame vaatama, e, millised projektid on kümnemiljonilise toetuse väärilised, sest e, e, peab vaatama ka seda, et pärast, peab arvestama ka seda, et pärast kahe tuhande esimese aasta valget raamatut pole eriti midagi ära tehtud, me peame nüüd arvesse võtma seda, et äh, me peame siseturu tegelikult ähm, äh, toimima panema ja peame seda inimestele lähendama ja nüüd saab sõna proua Tsikau. aitäh, härra juhataja solicit komis-. suur tänu, Euroopa transpordi jaoks on tegemist tõesti väga tähtsa dokumendiga ja mul on selle üle hea meel. loodan, et äh, voliniku lubadused äh, turgu avada ei too endaga kaasa sotsiaalset tumpikut või mingeid eramonopole, mis võib endaga kaasa tuua sotsiaalsete tingimuste ja töötingimuste halvenemise Euroopa transpordivõrkudes. seepärast äh, uut liikmesriikide vajadusi tuleb arvestada ka järgneva mitmeaastase finantsraamistiku paikapanemisel, sellepärast et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks transpordivõrgustikud uutes liikmesriikides peaksid äh, olema äh, järele jõudnud vanade liikmesriikide taristule äh, ka Taunau ja Musta mereregioonis ei ole praegu ära kasutatud kõiki võimalusi, sellepärast tuleb meil kasutada ära kõik võimalused, me peaksime kasutama multimodaalseid lahendusi ja kõnelejalt võetakse mikrofon. Äh, Izaskun Bilbao saab sõna järgmisena. kahe tuhande ühe, esimese aasta valge raamat äh, langes äh, liikmesriikide tuimuse ja tegevustahtetuse ohvriks me peame eelkõige lihtsustama Euroopa äh, normatiive, eriti puudutab see julgeolekut, äh, juhtimisaega äh, ning samuti ka puuetega inimeste aitamist. turgude avamine, samuti mereteede kasutamine ja Eh, ühtse taevani eh, jõudmine, eh, erinevate projektide hea finantseerimine ning jätkusuutliku Euroopa transpordisüsteemi saavutamine vähemate hukkunutega maanteedel ning siseturu tugevdamine, see on kõik oluline osa meie uuest transpordisüsteemist. kui kümme aastat hiljem igatahes võib öelda, et me oleme nüüd sunnitud võtma kasutusele kiireloomulisi meetmeid, sest äh, piisavalt pole seni ära tehtud, aga ta ei saa, aitäh härra Grossile äh, järgmise ähm, hea töö eest, järgmisena saab sõna Isabel Brumm. Jüram, vabandust. Äh, kõnele pole mikrofoni. härra volinik, kallid sõbrad, Urbani konverents lõpp, pii-, lõppes äh, ning kõige halvemast me pääsesime tänu Euroopa Liidule, sest me olime nutikad, olime juhi rollis, äh, olime äh, tahtejõulised ning nüüd on meil suurepärane võimalus teha väär, midagi ära transpordi valdkonnas, energia efektiivsus, innovatsioon, uute transpordiliigide kasutusele võtmine, energia efektiivsus äh,, mis äh, on juba kasu toonud energia valdkonnas, me oleme toonud äh, seal uusi töökohti ja nii edasi. härra volinik, ma soovitan, et te oleks julge oma uue valge raamatu koostamises teil on võimalus oma valge raamatuga tõepoolest teha kõike, teha palju, teha palju paremini, arendada teadusuuringuid, võtta kasutusele innovaatilisemaid valdkondi ning muuta samuti meie tavasid ning see parandab meie elukvaliteeti, majandust ja ka kõike muud. suur tänu, teie kõneaeg sai otsa, järgmisena saab sõna kolleeg Paška aitäh ehm, püüdlused luua ühtset Euroopa transpordipiirkonda on väga ambitsioonikad ja me praegu võitleme väga suurte erinevustega riikide regulatsioonides. rahvusvahelise raudtee, rahvusvahelist autotransporti mõjutab see eriti palju. Äh, ühtse transpordipiirkonna loomine on tähendab mõistlikku harmoneerimist, erinevaid äh, transpordiliike puudutavate reeglite harmoneerimist ilma mõttetute piiranguteta, Euroopa riik, e, reeglite, reeglitega e, e, e, reeglite puhul äh, tuleb harmoneerida ka äh, rohkemat kui lihtsalt jõustamisreeglid Äh, transport äh, põhjustab väga palju CO2 heidet ning äh, surve CO2 heitme vähendamisele peab olema pidev, aitäh. järgmisena saab sõna härra Möltser. aitäh aktuaalses valges raamatus nimetatakse samasuguseid äh, eesmärke nagu äh, kümme aastat tagasi ning seetõttu saab kiiresti selgeks, et äh, Euroopa ühtne transpordipiirkond on üks järjekordne edutu Brüsseli projekt. ühtne raudteeturg, ühtne õhuruum või siis alternatiivsete mootorite arendamine Mm, selles vallas on tehtud väga väikseid edusamme. valges raamatus on äh, ambitsioonikad kliimaeesmärgid transpordisektori jaoks kirjas, näiteks äh, CO kahe vaba ruum linnaliikluses, äh, me küsime, et kas see on äkki veidi illusiooniline? Äh, jätkusuutlik transport viiks meid jätkusuutliku äh, keskkonnani, aga äh, me ei tohi seejuures arvesse võtta mitte üksnes kliimaeesmärke, vaid ka majanduskasvu edendamist, aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Mikulašik. Gracias, senor presidente. vplyv európskej dopravnej politiky na kvalitu každého suur tänu, härra president transpordipoliitika on väga palju seotud kodanike igapäevaeluga ja ka Euroopa Liidu arenguga, et tegemist on väga tähtsa sõltuvussuhtega, transpordisektoris on umbes kümme miljonit töökohta, see valdkond parandab Euroopa Liidu konkurentsivõimet, taristu kvaliteedi teed sõltub ka majanduskeskustest ja ka Euroopa Liidu tähtsusest kogu maailmas. Euroopa Liidul on vaja hästi toimivat äh, transpordivõrgustikku ja ka koostoimimisvõime peab olema suur suureks probleemiks on tõrked, äh, mis tulenevad erinevate liikmesriikide taristust ja need tuleb ära kaotada selleks, et oleks võimalik ära kaotada erinevused erinevate liikmesriikide vahel. erinevad transpordiliigid ei peaks üksteisega konkureerima, vaid peaksid üksteist täiendama, suur tänu! siis e, pritariu daugeliui komisijos baltojoje knygoje pateiktiems e, suur tänu, ma olen nõus peaaegu kõikide teiste, peaaegu kõikide ettepanekutega, mis Valges Raamatus on kirjas, ma toetan neid mõtteid, mis on tehtud selleks, et vähendada tõrkeid äh, transpordisektoris. ma arvan, et on väga tähtis kõik erinevad transpordisüsteemid erinevates liikmesriikides omavahel ühendada ja seepärast on väga tähtsaks arenguks ka see üle-euroopaline transpordivõrgustik. meil on paremini vaja kasutada ära ka Euroopa Liidu fondide vahendeid ning väga tähtsaks küsimuseks on ka ohutus transpordisektoris, turvalisus. mega tähtis on ka transpordisüsteemid ühendada kolmandate riikide taristuga eriti tähtis on see just äh, äh, kõige lähemate naabrite puhul. me peame püüdlema eesmärkide täitmise poole ja kõned katkestatakse. aitäh ja järgmisena härra Luhan. suur tänu, president, äh, härra volinik, transport ei piirdu ühe riigiga sellepärast on meil vaja tugevat rahvusvahelist koostööd selleks, et tegevused äh, näitaksid selles äh, sektoris ka tulemusi, kuid kahjuks on meil väga palju tõkkeid selleks, et luua ühine Euroopa Liidu transpordiruum. meil üheks probleemiks on see, et infra, et taristu tase Ida- ja Lääne-Euroopas on nii erinev ja sellepärast ma usun, et äh, mahajäänud regioonid peaksid saama suuremat toetust äh, transporditaristu parandamiseks. tuleb parandada ka juurdepääsu taristule, sest sellega oleks võimalik parandada konkurentsivõimet transpordis erinevates sektorites ja tegelikult kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet suur tänu, härra Luhan, suur tänu teile kõigile, et te üritasite kõneajast kinni pidada ja et olite nii mõistvad kui Ehm, Teilt mikrofoni meil ei sunnitud ära võtta ning äh, nüüd on vaba mikrofoni voor lõppenud ja annan nüüd sõna komisjoni asepresidendile, härra volinik Kallasele, et ta saaks vastata küsimustele, mis talle esitati. Teil on sõna, härra Kallas. Thank you very much. It's um, understandable. suur tänu, see on täiesti mõistetav, kui äh, suur transpordivaldkond tegelikult on ja kui palju on erinevaid detaile selles valdkonnas vajavad parandamist. me kuulsime ka väga palju vastuolulisi väiteid, väideti ka seda, et ühtset Euroopa transpordipiirkonda pole vaja ja et praegusel hetkel on määrusi liigagi palju, nii et mida me siis teha tahame meil, kas meil on seda transpordipiirkonda vaja, kui projektid ei liigu nii kiiresti, kui soovitakse, kas äkki peaks projektid üldsegi eh, hülgama, mina arvan, et ei, mina arvan, et me peame eh, olema endiselt ambitsioonikad, me peaksime oma eesmärkide suunas edasi liikuda kaks minutit ei luba mul väga pikalt rääkida, kuid ma tahaksin rõhutada, et meil on tubli koostöö Transpordikomisjoniga Euroopa Parlamendis ja meil on juba huvitavad arutelud toimunud ning me kindlasti eh, arutame edasi konkreetseid õigusloomelisi projekte. Te kuulsite Äh, kuulsite esimese äh, arutelu Bautehti kohta seda, kui äh, keeruline see transpordisektor parasjagu on, kui palju erinevaid arvamusi ja erinevaid huve seal kokku põrkub. väga paljud tõstatasid küsimuse selles osas, et valge raamat kavatseb tekitada juurde veel äh, Ähm, uusi, äh, uusi seadusi, siis mina ei näe, kust need tulevad. põhiliselt äh, on äh, tegu ju enamuse sertifitseerimise protsessidega Euroopa liikmesriikides, mis võtavad palju aega ja raha. nii et eesmärgiks on harmoneerida, et oleks Euroopa sertifitseerimissüsteem, kas see on siis nüüd rohkem või vähem Euroopa poolset reguleerimist ning mis puudutab Äh, näiteks sinise äh, vööndi kohta, see siis see ka mereliikluses, meretranspordis vähendab, äh, vähendab bürokraatlikku koormat. ma kinnitan teile, et komisjon teeb kõik selleks, et paneme, enne panna paika õigusloomelise raamistiku transpordisüsteemile, mis oleks võimalikult vähe bürokraatlik. nii et me peame ja loomulikult äh, ülekoormatuse küsimust äh, käsitlema me peame CO2 heitmetega tegelema, me peame ka oma, äh, oma sõltuvust vähendama teatud liigu kütustest. me, puudutab Euroopa Liitu tervikuna, see puudutab meie kodanikke, see puudutab meie liikmesriike esimene samm on juba astumisel, see on euroopaline transpordivõrgustiku ettepanek ja Connecting Europe äh, ettepanek, mis äh, on üsnagi erinev oma iseloomult võrreldes eelnevatega, raudtee ettepanekud tulevad järele, meil on jälle võimalik arutada seda, kuidas üle saada äh, fragmenteeritud öö, Äh, fragmenteeritud lähenemisest erinevates liikmesriikides sellele äh, transpordiliigile. aitäh! suur tänu ning arutelu lõpuks anname sõna raportöörile Grossile. Teil on kaheks minutiks sõna. suur tänu, härra president, härra volinik, ma tahaksin tänada kõiki kolleege nende sõnavõttude eest ja tulen veel kord kolleeg Koosa sõnavõtu juurde tagasi ja ütlen, et jah, tõesti, transport on kõikide jaoks äh, tähtis ja kui me uusi viise välja töötame, siis tõesti, see peab arvestama ka puuetega inimeste, vanade inimeste erinevate vajadustega. me ei tee siin direktiive lihtsalt direktiivide pärast, me töötame välja direktiive siis, kui me oleme veendunud, et ühisest Euroopa reeglist on rohkem kasu kui kahekümne seitsmest erinevast reeglist. ja sellepärast on väga vastuoluline see, kui mõned paljud kolleegid lähevad koduriiki tagasi ja ütlevad, et Euroopa teeb meie elu raskeks, tahan elada oma reeglite järgi, aga siiski tahan, et kogu Euroopa peaks kinni minu reeglitest. nii need asjad ei käi ja sellepärast ma arvan, et oleks päris, et me siin Euroopa Parlamendis päris mõistlikult nende reeglitega ka ümber käime ja tegelikult ka päris mõistlikult käivad ka mõned kolleegid oma koduriikides meie ettepanekutega ringi, vahel aga ei ole võimalik kompromisse leida. mõndade jaoks on need suured ekolainerid, need tugevad lahendused tuleviku jaoks, teiste jaoks on tegemist aga suurte monstrumitega, mis mis äh, keskkonda saastavad. jah, võib-olla Põhja-Euroopas need suured äh, gigalainerid on mõistlikud, aga Austrias mitte. härra volinik, homme alustame me praktilise tööga ja me tahame mõõta ka seda, mida me siin täna ütlesime nii keskkonnavaldkonnas kui ka tegelikult erinevate transpordiliikide jaotuses. viime me läbi hinnanguid ja meie jaoks on väga tähtis näidata, kuidas erinevates regioonides transport on organiseeritud. me soovime seda teha koostöös teiega, härra volinik, sellepärast et meie leiame, et kõik need ettepanekud, mida homses tehakse ka üleeuroopaliste transpordivõrkude kohta, peavad leiama ka, leidma kajastust ja läbimõtlemist ja see on tegelikult see, kus me võiksime ühise laua taha istuda. ja sii-, ka me näeksime ka, et see, mida me siin välja töötame, ei jää mitte ainult sõnadeks, vaid et homsest hakatakse seda tõesti ka tegudesse panema. suur tänu, härra Kross! la votación cerramos el arutelu lõpeb, hääletelu, hääletus toimub homme kell pool kaksteist.